daamid ja härrad. esimene päevakorrapunkt täna, suuline, suulised küsimused äh, nõukogule ja komisjonile äh, investeeringute kohta vähese CO2 heitmetega tehnoloogiatesse. kõigepealt saab sõna härra Roil küsimuse autorina. Teil on viis minutit suur tänu, tere hommikust, proua president, härra volinik, nõukogu esindaja. selle küsimuse taustaks on vähese CO2 heitmetega energia äh, temaatika kahe tuhande seitsmendast aastast äh,